hääletusele. parunes Ashton, palun. Thank you very much uh,, president. suur tänu, president. Aasia turud tähendavad suurt ekspordivõimalust, seal on suured majanduskasvu näitajad, aga suur, ka suured kaubanduspiirangud Äh, vabakaubanduslepingute sõlmimisel on oluliseks äh, instrumendiks ka mitmepoolsed läbirääkimised ning seetõttu äh, sooviti komisjonilt, et avataks vabakaubanduslepingute läbirääkimised võtmeriikidega seal piirkonnas. Need lepingud peaks olema ambitsioonikad, tagamaks uued ekspordivõimalused paljudele sektoritele. Lõuna-Korea puhul pärast kahte aastat pikki läbirääkimisi me seda ka saavutasime see on üks kõige ambitsioonikamaid vabakaubanduse lepinguid üldse. ning eh, suuremat osa sektorite puhul oleme meie võitjad, kõigepealt teenusepakkujad võidavad eh, võimsalt, näiteks telekom, transpordi e, infrastruktuur ja keskkonnateenistused, keskkonnateenused saavad palju lihtsamalt nüüd äri ajada Lõuna-Koreas, teiseks põllumajandustooted Korea kõrvaldab peaaegu kõik oma eriti suured tollimaksud, mis olid keskmiselt kolmkümmend viis protsenti. see suurendab meie põllumajandustoodete eksporti, muuhulgas äh, piimandustooteid, sealiha, viski ja veini eksporti. Need tooted kannavad ka äh, sa-, võida-, võidavad ka kuulsad Euroopa kaubamärgid. samuti öö, äh, saavad äh, kasu tööstustoodete äh, eksportijad, kes säästavad nüüd umbes üks koma kaks miljardit eurot äh, tollimaksudest igal aastal. umbes kaheksasada miljonit sellest säästetakse esimese aastaga. näiteks masinate eksportijad säästavad nelisada viiskümmend miljonit eurot iga-aastaselt tollimaksude puhul. kemikaalide eksportijad säästavad üle saja viiekümne mil-, ähm, miljoni euro. tollimaksude kõrvaldamine võimaldab meie eksportijatel ka jalg maha saada sealsel turul. Korea eksportijad ostavad umbes kakskümmend viis miljardit eurot väärt, äh, väärtuses Euroopa kaupu, see on oluline turg. keskenduti peale selle ka reeglitele, äh, leping keskendub äh, läbipaistvusele, intellektuaalomandi õiguste paremale kaitsele, kaubandusorganisatsioonile pluss äh, subsiidiumite reeglitele, mis tulevad kasuks kõikidele siinsetele eksportijatele Lõuna-Koreasse. samuti on reeglid paik, äh, paika pandud äh, autode, elektroonika ja ravimi ekspordile Euroopa need sektorid on selliseid uusi reegleid nõudnud juba ammu. Korea peab muutma oma siseriiklikke reegleid, täitmaks seda lepingut. Euroopa Liit seda tegema ei pea. mis puudutab autotööstust nüüd spetsiifilis-, spetsiifilisemalt, tuleb tunnistada, et me soovime parandada ka turule juurdepääsu Euroopa autodele. meie autoeksportijad on kaugelt kõige tugevamad importijad sealt, sealselt turult. ning see trend areneb veelgi, sest nad saavad kasu tariifide kadumisest kaks tuhat eurot äh, säästetakse auto kohta ning see tuleneb ka tehniliste takistuste eemaldamisest. see on kõige ambitsioonikam kolmanda riigiga läbi räägitud kaubandusleping. Korea juba esimesest päevast alates nõustub sellega, et rahvusvahelistele standarditele vastav auto vastab ka Korea reeglitele. meie tööstuse jaoks oli see e, varem probleem. Korea tunnistab ka meie keskkonnanõuete vastavust. isegi enne lepingu jõustumist on Korea nõustunud paika panema mingisugused üleminekuerandid äh, keskkonnastandardite valdkonnas, mis on meie eksportijatele olulised. ning me järgime ka edasisi arenguid Koreas, mis puudutab CO kahe heitmete vähendamist. et nad ei takistaks kaubandust. me äh, tunneme, äh, mõistame autosektori tundlikkust eriti mis puudutab väikeautode tootmist. tariifid kaovad alles viiendal lepingu aastal ning seega on meil võimalik äh, uute tingimustega kohaneda ning me peame mä-, äh, meeles pidama ka Euroopa autotööstusesse saabunud olulisi Korea investeeringuid. neljakümnelt neljakümne viiele protsendile on suurenenud lubatud võõrinvesteeringud äh, ning on paika pandud turvameetmed kaitsmaks meie tööstust. sellised poliitikad, mis puudutavad tollitariife ei, on WTO-ga lubatud, meie tariifid on väga madalad, need vähenevad veelgi ja me oleme läbi rääkinud ka äh, eriklausli osas, mis võimaldab need maksud lõplikult eemaldada. seega on toetatud Euroopa töötlevat tööstust ning ka teenuste ja põllumajandussektorit. see on oluline leping ja selge signaal sellest, et me kavatseme turule juurdepääsu saavutada kõikides tõusvates Aasia majandustes. Our... aitäh, Bernice Ashton, nüüd kuulame ära fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt härra Kaspari Rahvapartei nimel. suur aitäh! Lõuna-Korea on Euroopa Liidu suuruselt kolmas kaubanduspartner Aasias. seetõttu jälgime suurema tähelepanuga nende, neid arenguid ja meie töövõtjad ja tööandjad on tõepoolest eh, positiivses ootuses eh, proua volinik Ashton Äh, seda enam, et me tegutseme olukorras, kus turud on kokku kukkunud määral, kui ei kunagi varem. kui see leping tõepoolest sellisena alla kirjutatakse, on tegemist suure eduga. kaubanduskokkulepped äh, on äh, väga keerulised lepingud öö, Eh, sageli ebaõnnestunud lepingud, mul on väga hea meel kuulda, et selle lepingu puhul on eh, tegemist õnnestunud lepinguga. ma pole kunagi veel kuulnud, et eh, positiivsed reaktsioonid kaubandusläbirääkimistele tulevad tööstusharude kõrvalt isegi põllumajandusest. muidugi nii mõnigi valdkond oleks enamat eeldanud, on üks erand, see on sõidukiehitus vaid on olemas osa tootjaid, kes suhtuvad sellesse kriitiliste, kriitiliselt, teised on aga rahul, teised on nagu rahul. minu arvates on väga oluline arvestada neid äh, kriitilisi märkusi, mis tulenevad erinevatest Euroopa äh, tööstusharudest. Äh, selleks, et Äh, pidada kinni kõikidest nendest standarditest, mis vastastikuses vabakaubanduslepingus äh, sätestatakse. Äh, meil on väga hea meel, et need rahvusvahelised standardid on leidnud kajastamist selles vabakaubanduslepingus ma loodan, et see vabakaubandusleping äh, jõustub lähitulevikus ja et Euroopa Liit äh, lõikab sellest juba lähitulevikus kasu. suur aitäh, volinik Ashton! ka meie täname. nüüd kaks minutit, Kadri Laliv. Je suis très heureux d'entendre un camarade conservateur et libéral tomber d'accord avec la Commission mul on väga hea meel, et saan toetada liberaalset kolleegi, see teeb sotsialistidele töö lihtsamaks, kui silmas pidades väga murelikke uudiseid maailmamajandusest ja öö, äh, neid, kuuldes nendest raskustest, mis olid Euroopa Liidu ja Korea vabakaubanduslepingu ettevalmistumise käigus, on nüüd öö, äh, väga hea meel, et erinevad Euroopa tööstusharud ja tarnijad öö, Äh, saavad õnnelikuks pärast selle lepingu äh, allkirjastamist, kuid äh, kas teenuste osutamise valdkond ei ole mitte see, mille puhul ei ole kõiki meiepoolseid huvisid arvestatud, millised võimalused avanevad vahendajatele, kas see eh, vaheka-, vabakaubandusleping tähendab seda, et ka Euroopa tootjad eh, saavad eh, nii mõneski punktis ootamatu tagasilöögi ja kuidas on lepingusse kaasatud kaitseklauslid? Te ju teate, volinik Ashton, et on väga keeruline tariifi alaneda, alandada tariife alandada enne viie aasta möödumist ja äh, mida ikkagi toob see kaasa, kui äh, Korea äh, hakkab eksportima senisest oluliselt enam sõidukeid, nende sõidukite ekspordimaht on praegu juba väga suur, see tähendab töökohtade kaotamist lõppkokkuvõttes Euroopa jaoks, Euroopa jaoks, kus olukord autotööstuses on niigi keeruline ja seetõttu võib karta, et terve rida tööstusharusid ja ka autotööstuse tarnijaid kannatab selle all. kas poleks mitte öö, mm, õigem kohe endale aru anda, et kui me nüüd juba lõime endale negatiivse kujutelma Poola lukkseppadest, siis mida me tahaksime siis korealastelt oodata? suur aitäh, Alde äh, fraktsiooni nimel Mihhail Toirer. mul on väga hea meel, et te esinete täna siin meie ees, äh, ma eeldan seda äh, proua volinik, et see tähendab seda, et selle lepingu allakirjutamine on lähiaja küsimus mina liberaalina hindan seda lepingut ja selle ettevalmistamist väga kõrgelt, sest et majanduskriisi tingimustes äh, me peame tegema kõik selleks, et äh, võidelda kujunenud olukorra vastu, selle olukorra äh, halbade tagajärgede süvenemise ja kasvava tööpuuduse vastu ma hindan äh, sama kõrgelt kui teiegi äh, vabakaubanduslepingu ettevalmist äh, Koreaga, sest on väga oluline, eeskätt pidades silmas Doha ringi läbirääkimisi, et me äh, Lõuna-Koreaga vabakaubanduslepingut ette valmistades teeme esimese sammu äh, keeruliste rahvusvaheliste kaubandusvastuolude ületamiseks ja kas me võiksime vaadelda selles ühte järgmist sammu Euroopa Liidu äh, vab sõlmitavate vabakaubanduslepingute edasiarendamises Äh, loomulikult, äh, kui me peame silmas autotööstust, siis on meie fraktsioonil teatud äh, mure selle lepingu pärast, sest et mm, autotööstus ei, autotööstust tabab kindlasti väga ränk löök, kui neil tuleb konkureerida Euroopa turul mm, Korea autodega. härra komissar torna claro que há setores e grupos económicos e financeiros da união europeia que vão ganhar com este acordo. on selgelt näha, et sellest vabakaubanduslepingust äh, Lõuna-Koreaga äh, võidavad väga paljud, ent kuid äh, sellel lepingul ka oma varjuküljed sest see puudutab väga paljusid tundlikke sektoreid nagu tekstiil- ja riietustööstus ja seetõttu on nende valdkonna e, esindajad, nii tootjad kui ka töötajad murelikud. peale selle, kuidas öö, e, hindab tegelikult komisjon väga keerulist olukorda tekstiilitööstuses Euroopas ja iseäranis Portugalis Äh, meil Portugalis valitseb selles suhtes väga suur mure, et niisugune leping Lõuna-Koreaga võiks tekstiilitööstuse kehva seisu veelgi süvendada. ja minu arvates äh, tuleb tõepoolest äh, adekvaatsel tasemel nendele muredele reageerida selleks, et me suudaksime astuda õigeaegseid samme, muuhulgas koolitusvaldkonnas. härra Campbell-Bandermann härra president, see on minu esimene sõnavõtt siin parlamendis UKIP-i esindajana, te kindlasti eelist-, eeldate, et ma olen mässuline ja ma ei tahaks kindlasti oma valijaid ega ka teid petta. proua volinik, Euroopa kaubanduskokkulepped, eriti see, mida Lõuna-Koreaga see aasta allkirjastama hakatakse, kuna meil ei ole mingeid erilisi detaili selle äh, kokkuleppe kohta, selle, peale selle, et kaks kolmandikku sellest kasu, nendest kasudest lähevad Lõuna-Koreale, kolmandik Euroopa Liidule, tahaksin siiski tõstatada mitmeid punkti. paljud inimesed, äh, on rohkem kui sada eraldi kokkulepet Euroopa Liidu ja kolmandate poolte vahel. Äh, on sellised riigid nagu USA, Kanada, Mehhiko, Brasiilia, India, Hiina, Äh, Jaapan ja Lõuna-Aafrika Vabariik. Euroopal on kaubanduskokkulepped Venemaa, Ukraina, Türgi ja Liechtensteiniga. on kokkulepped ka mitte Euroopa Liidu EEA ja AFTA riikidega, näiteks Šveits ja Norra. Norra kaubanduskokkulepe kaitseb täiesti religioosselt nii nende kalandust äh, kui põllumajandust ja Norra ei ole midagi väikest, ta on Euroopa Liidu neljas, suuruselt neljas import ja kuues eksporditurg. Šveits on siin näiteks tugev näide. on sätteid, mis kaotavad ära tollimaksud, kaubanduskvoodid, tööstus- ja põllumajandustoodetelt on sätted, mis lubavad Šveitsi kodanikel töötada ja elada Euroopa Liidu liikmesriikides ja Euroopa Liidu kodanikel elada ja töötada Šveitsis, on sätted, mis puudutavad seda, et Šveits saaks osaks Schengeni passivabast piirkonnast. šveitsid võisid liituda äh, keskkonnaagentuuriga, filmi haridusprogrammidega ja nad saavad äh, taotleda ka teadusgrante Euroopa Liidult, on koostöö lennuliinide osas, asüüli osas ja kohtuküsimustes. ehk siis Šveitsil on kõik äh, kasud, mis Euroopa Liidu liikmel on, aga mitte mingisuguseid kulusid Eh, Šveits peab küll maksma eh, kuus miljonit Šveitsi franki aastas nende eest, aga Šveitsi valitsus ütleb, et eh, üle nelja miljardi hoitakse kokku sellega, et Euroopa Liidu liikmed ei olda aastas. kaheksakümmend protsenti Šveitsi ekspordist läheb Euroopa Liitu ja tegemist on Euroopa Liidu suuruselt neljanda kauba, kaubanduspartneriga. ehk siis äh, kaubanduskokkulepetel on võimalik saavutada äh, samad kasud, mis on Euroopa Liidu liikmetel, ilma erilisi kulusid kandmata. härra Campbell-Bannemann, katkestan teid äh, korraks, meil on siin sinise kaardi protseduur, mistõttu annan sõna härra Kasparile. vabandust, mis on just sinise kaardi menetlus, ma olen uus parlamendiliige, ei tea seda sinise kaardi menetlus on uus menetlus, kõik parlamendiliikmed võivad katkestada kõnelejat, et küsida küsimus, kas ma võiksin oma kõne lõpetada ja siis küsimusele vastata. vastavalt reeglitele peate te leppima sellega, et teine parlamendisaadik soovib sõna võtta, aga see tõesti sõltub teist, kui te seda teha ei soovi. aga ma siis nüüd palun ikkagi sooviksin lõpetada Šveits äh, võib säilitada omaenda seadusesätted sellistes valdkondades, mis lähevad eemale Euroopa Liidu otsustest ja mis on nende oma huvides, ehk äh, näiteks finants- ja tööjõuturgudel. kindlasti tahaks ka Ühendkuningriik samamoodi kõrvale hoida tööaja direktiivist, osalise ajaga töötajate äh, direktiivist või uus fondijuhtide direktiivist nii et kokkuvõtteks küsin siis, et miks mitte Ühendkuningriik, miks ei võiks olla Ühendkuningriigil sarnane sõbralik äh, kokkulepe Euroopa Liiduga, nagu on Lõuna-Koreal, mitte aga täielik Euroopa Liidu liikmelisus? Ühendkuningriik omaette on Euroopa Liidu suurim kaubanduspartner, meil on neljakümne miljardine defitsiit aastas. meil võiks olla samasugused kasud, nagu šveitslastel on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 olles ära kuulanud fraktsioonid nimel kõnelenud, härra Jasminil on sõna. aitäh, härra president proua volinik, ühena raportööridest äh, selle vabakaubandusleppe küsimuses ja täieliku vabakaubanduslepete toetajana loodan, et suudame leida kokkuleppe, mis tuleks kasuks mõlemale poolele, et kõik võidaksid. üks meie põhitööstusi ei ole rahul praeguse staatusega ja neil on palju sõpru selles küsimuses, sinna kuuluvad mõned liikmesriigid, tööstusharud ja ka parlamendiliikmed. Nad näevad, et see kokkulepe annab Lõuna-Koreale ebaausa edu. Euroopa Komisjon, nõukogu peaksid vaatama äh, neid äh, erinevaid kasusid, mis Lõuna-Koreale selle küsimusega tulevad. kui Euroopa Liit saaks ja autotööstus saaks sellest kasu, siis paraneks elukvaliteet, tööhõive küsimused. Äh, asi ei ole mitte ainult selles konkreetses juhtumises, tugev pretsedent võib saada loodud niimoodi teiste vabakaubanduslepingute osas, mida tulevikus läbi rääkima hakatakse. Äh, me peaksime saavutama siiski Euroopa Liidule äh, võimalikult suured kasud erinevate tööstusvaldkondade jaoks siin on loomulikult äh, võitlejad ja kaotajad, see on iga kahepoolse äh, leppe iseloom, aga tegelikult võiksime me saavutada tõelise tasakaalu. aga kui selline oluline tööstusharu nagu autotööstus on rahulolematu, siis on siin siiski põhjust otsida rohkemat äh, me peame saavutama tõeliselt tasakaalustatud vabakaubanduslepe, mis oleks vastuvõetav ja mis oleks positiivseks aluseks tuleviku vabakaubanduslepetele, aitäh! suur tänu, härra Susta, kaks minutit. Eh, periodo... suur tänu, president. parunes Ashtoni eh, tegutsemise ajal selles valdkonnas oleme me saavutanud rohkem kui tema eelkäija ajal, vaatamata meie poliitilistele veendumustele ja rahvuslikule kuuluvusele. aga ma ei saa olla samas nii entusiastlik kui volinik. liiga sageli aastate jooksul on komisjon tulnud siia kotta, tulnud välja erinevate algatustega, aga asjad ei ole kujunenud nii, nagu loodetud meil on tegemist tõsise majanduskriisiga. ja maailma majanduses on kõik omavahel seotud, on mõtestatud küll selline leping näiteks mingisuguse arengumaaga, aga me praegu räägime tõsisest arenenud riigist. vahel tundub, et volinik ja tema kolleegid ei ole päris ühel meelel selles osas, mida tuleb teha Euroopa majanduse taastamiseks. meil on tarvis, et töötlev tööstus Euroopas taastuks. see, selles lepingus on loomulikult positiivseid elemente. aga see on pigem nagu akadeemiline dokument, mingisugune kursuse töö. sellel ei ole reaalsusega eriti palju midagi pistmist me ekspordime Koreasse kolmekümne miljardi euro väärtuses kaupu. aga see ei ole proportsioonis nende e-, auto ja muude toodete ekspordiga Euroopasse. meil on siin tasakaalu puudumine autotööstus, meie poolt näiteks on palju tulnud välja tehnoloogiliste uuendustega, mida ei saa öelda korealaste kohta. Eh, kolleeg Roitova. suur aitäh. ma ei ole nõus tõkente alandamisega. see, mis äh, aset leiab, see mõjub halvavalt Euroopa Liidu konkurentsivõimele. meie turgudele voogavad nende odavad kaubad äh, riikidest, kus äh, sotsiaalseid garantiisid pole isegi olema. me peaksime vaatama, kuidas me suudaksime saavutada Euroopa Liidule kasu, aga mitte sõlmima vabakaubanduslepinguid, mis oleks kasulikud ainult teisele osapoolele, antud juhul Koreale. me, meie, kes me näeme nii palju vaeva selleks, et tagada sotsiaalne kindlustatus ja tööhõive, siis kas komisjon siis ei kavatsegi arvestada seda, mida tegelikult nõuavad e, Euroopa ametiühingud. ja nüüd me käsitleme seda kõike, seda vabakaubanduslepingut kui mingit õnnistust Euroopa autotööstusele, kas komisjoni liikmed ja volinikud on omavahel selle küsimuse üldse läbi äh, arutanud ja kas poleks siiski adekvaatsem osutada eh, Koreale teatud survet selleks, et ta täidaks rahvusvaheliseid leppeid? Hans-Peter Martin. ma olen üsna pettunud selles arutelus, eh, välja arvatud eh, mõningad sõnavõtud siin. mina toetasin seda lepingut, ma soovisin tänases arutelus komisjoni poolt teada, äh, mida nad, äh, kas nad täitisid, täitsid meie ootused nende läbirääkimiste käigus ning ma arvan, et nad seda tegid. ma tahaksin õnnitleda paruness Ashtonit ja tema personali äh, hea tegutsemise eest. iga läbirääkimise ja lepingu puhul on võitjad ja kaotajad, aga kui vaadata seda lepingut, siis on palju võitjaid Euroopas ja palju Koreas ning see aitab kaasa ka maailmakaubanduse edasiarengule. ning kriisi ajal, kui kaks nii suurt üksust nagu Euroopa Liit ja Lõuna-Korea saadavad välja nii tugeva signaali, et me soovime kaubandusega edasi minna, see peab olema kasulik ma arvan, et kui nõukogu ei suuda ja parlament ei suuda sellele lepi, seda lepingut ratifitseerida, peaksime me kaubanduse peadirektoraadile lihtsalt saatma sõnumi, et lõpetage igasugune äh, läbirääkimine ASEAN-i ja teiste Aasia riikidega, sest see on mõttetu. tegemist on olulise lepinguga, Euroopa on saavutanud oma strateegilised eesmärgid ning saatkem ülejäänud maailmale positiivne signaal, Euroopa on valmis tegutsema ning me soovime oma turud endiselt avatuna hoida. suur tänu! suur tänu, härra Martin! kas keegi soovib vaba mikrofoni raames sõna? Uh, härra president, ma annan lühidalt. minu arvates oli see arutelu stimuleeriv ja hariv, proua Ashton rääkis esimesena, ning ma peaksin ütlema, et tegemist oli suurepärase, tema ütles, et see oli hea leping Euroopale ning mul jäi küsimus, kas Korea ka midagi võitis, aga siis mitmed kolleegid tõid ka Korea kasud välja. ma sooviksin, et proua Ashton vastaks meie kõnelejatele täpselt ja ükshaaval ning ta võiks vastata ka küsimusele, kas praegu käivad läbirääkimised äh, mõningate teiste Aasia riikidega kahepoolsete lepingute sõlmimiseks ning kui kaugele need läbirääkimised on jõudnud. suur tänu, härra Kelly, härra Patton. suur tänu, härra president. mina sooviksin toetada kolleeg Campbell Bannemani. kahe tuhande kuuendal aastal tellis Šveitsi föderaalvalitsus raporti äh, kaubanduslepingute äh, ja muude suhete kohta Euroopa Liiduga Nad järeldasid, et Euroopa Liidu täisliikmelisus äh, oleks kuus korda kallim kui praegused äh, kahepoolsed lepingud. šveitslased šveitslastena otsustasid, et neile on palju kasulikum mitte liituda täielikult Euroopa Liiduga. kui see kehtib ka äh, šveitslaste kohta, kehtib see kindlasti ka brittide kohta, kui meie valitsus oleks vähemalt sama mõistlik majanduslikus mõttes kui šveitslased, siis me lahkuksime härra Martin, protseduuriline märkus. Te olete väga äh, rahulik president, aga reeglid ütlevad, et vaba mikrofoni sõnavõtud peavad olema seotud äh, antud teemaga, siin eelmine kõneleja ei rääkinud sõnagi Koreast või vabakaubanduslepingutest. suur tänu, proua Essaia puheenvuorossaan, että... Suur aitäh! Härra Martin tõdes just oma esinemises, et käesolev majanduskriis näitab meile selgesti vajadust tegeleda majanduse elavdamisega. kuid samas me peame endale selgelt aru andma, et täna, kui me arutasime autotööstuse olukorda ja kriisi autotööstuses, tekstiilitööstust, mis on oluline Hispaania ja Portugali jaoks, siis olime sunnitud tõdema, et olukord on keeruline. Eh, proua volinik, eurooplased on murelikud. kuidas me suudame vastu seista töökohtade kadumisele? kuidas me suudame seda takistada Euroopa traditsioonilistes tööstusharudes? aitäh! siin esitati mitmeid küsimusi, niisiis proua volinik, vahest vastaksite? Uh, um- suur aitäh, härra president! ja ütleksin, et tegelikult see debatt üldsegi mind ei üllatanud, sest et need murepunktid, mille kolleegid tõstatasid, on äh, tõesti tõusetunud äh, kuude jooksul Äh, tänaksin David Martinit selle töö eest, mille tema on ära teinud komisjonis. on tõesti oluline, et ma saaksin tunnustada seda, kui palju on Ente komisjon äh, minuga eelnevate kuude jooksul koostööd teinud. ma tõesti tean, et kolleegid ei ole näinud detaili, kokkuleppe detaile, seetõttu üritan nendele küsimustele nüüd vastanda, aga olulisem on see, et me saame teile siiski edastada rohkem ja rohkem detaile, oluline on, et me saaksime vaadata neid fakte, mitte ka neid väiteid, mis siin tõstatatud on. paar üldist punkti äh, selle lähenemise kohta. Äh, see on tõstatatud niimoodi, et saavutada Euroopa tööstusele parim ja sealjuures vastuseks nüüd UKIP-i kolleegidele ka Briti tööstusele parim Äh, minu arvates on täielikult Euroopa huvides äh, selles küsimuses äh, edasi liikuda, muidu ei teeks ma ettepanekut, et me jätkame tegevust sellises suunas, nagu me seda siiamaani teinud oleme. meil on olemas väga selge lähenemine komisjoni poolt ja nagu öeldud, siis toetas seda ka parlament, komisjon ja nõukogu ja see on ka see moodus, mida me oleme kasutanud edasiliikumisel. minu kolleeg härra Arif äh, kindlasti ei pahanda, kui ma äh, ütlen, et äh, isegi vihje sellele, et ma mingisuguse tööstusharu ohvriks toon, on minu arvates äärmiselt solvav. selleks, et saavutada tõsist kaubanduskokkulepet, peame me Äh, leidma sellise kokkuleppe, millest mõlemad pooled kasu saavad, kui me tahame saavutada kaubanduskokkuleppeid, kui me arvame ja minu arvates me seda arvame, et kaubandus on see mootor, mis meid majanduslangusest välja toob, siis me peame pidama tõsiseid äh, läbirääkimisi tööstusharudega, riikidega, just selliste riikidega, kellega me tahame saavutada kokkulepet sest et tegelikult saame me kindlasti saavutada kokkuleppeid igasuguste riikidega, kellest me tegelikult huvitatud ei ole, avame selliseid turge, millest me tegelikult huvitatud ei ole, Korea on tõsine turg, pakub tõelisi võimalusi kemikaalidele, ravimitele, teistele tööstusharudele, me peame tunnustama seda, milline on väärtus ja olulisus selle tulemi saavutamisel, kui me tahame tõsiseid kaubanduskokkuleppeid. tege-, meie näol on tegemist majandusliku ülivõimuga ma ei suudaks rohkem nõustuda meie Briti kolleegidega, kui nad räägivad meil siin Šveitsist ja tahavad kuidagi võrrelda seda, mida meie Euroopana Korea puhul teha tahame. või võib-olla ma ei saanud nendest õigesti aru, aga tegemist on tõsiste läbirääkimistega, et saavutada tõsine tulem ja kui detailid siin kättesaadavaks saavad, siis kolleegid kindlasti tunnustavad meid selle eest, kuidas me asjad oleme üles ehitanud autotööstus on meile esitanud terve nimekirja asjadest, mida nad tahavad, et me saavutaksime, nad, nende tõsine mure oli see, et nende turg Koreas jääks avatuks ja me oleme saavutanud kõik nende poolt soovitu. tekstiilitööstuse puhul olen täiesti kindel, et mureks ei ole põhjust, tekstiilitööstuse turvameetmed kindlustavad, et me suudame äh, saavutada Euroopa huvid me ei ole huvitatud sellest, et äh, tööstusharud või äh, töökohad Euroopas hävivad ja see kokkulepe seda, selleni ka ei vii. ja need, kes väidavad, et neil on tõestusmaterjali vastupidise kohta, siis palun esitage need meile, sest retoorika on üks asi, reaalsus aga hoopis midagi muud. me peame siiski minema retoorikas kaugemale ja vaatame, milline on realiteet, mis sellest kokkuleppest tuleneb mina väidaksin hoopis, et see, mis meie ees on, on äärmiselt oluline kõikidele tööstusharudele. Äh, see duty drawback küsimus on minu jaoks äärmiselt lihtne. see vastus sellele on selleks, et äh, loodud selleks, et ära hoida väga konkreetne probleem. küsimus on, kas see on ainuke moodus, kuidas seda probleemi lahendada, kui on teisi mooduseid, mis äh, on sama head, aga mis saavutaksid meile parema äh, kaubanduskokkuleppe, siis ma kindlasti oleksin endast huvitatud, aga probleem, mida vajab lahendamist, on endiselt sama. ja mehhanism, mis meil siin kokkuleppes on, just selle nimel töötabki, see ei ole mitte miski selline, mis on kivisse raiutud. ainuke moodus saavutada seda, mida me tahame saavutada, see on mõeldud selleks, et takistada importe tagaukse kaudu ja ma arvan, et me oleme suutnud selle saavutada veidi teistmoodi, nii et ma ei hakka siin vabandama poliitiliselt, majanduslikult või ükskõik mis muul moodusel parlamendi ees selle eest, et et me läksime ja investeerisime selle olulise kaubanduskokkuleppe läbirääkimistesse, seda, selle eest ma vabandama ei hakka, ei hakka vabandama ka selle eest, et esitasin parlamendile selle, mida mina pean oluliseks kahekümne esimese sajandi vabakaubandusleppeks, millel on tohutu mõju igal pool Euroopa Liidus. ja ma kindlasti ei hakka vabandama selle eest, et olen seda teinud majanduskriisi ajal. sest et kui on aeg, kus minu kohustuseks on toetada ettevõtteid ja töötajaid Euroopas võimalikult palju, siis on see just praegune aeg ja ma arvan, et see kokkulepe seda ka saavutab ja juba nagu, nagu juba varem ütlesin, julgustaksin kolleege vaatama, milline on selle kokkuleppe realiteet. Äh, nii teie kui minu suunal viiakse läbi läbi lobitööd, aga tulemus on minu arvates äärmiselt konkreetne ja toob Euroopa majandusele suurt kasu. see oli meie eesmärgiks ja seda oleme me lõppkokkuvõttes ka saavutanud. Thank you, madam commissioner, for the debate on this item suur tänu, proua volinik, arutelu selles küsimuses on lõppenud. meil on veel üks päevakorrapunkt, suuline küsimus, mis räägib ülemaailmsest rahandus- ja majanduskriisist ja selle mõjust arengumaadele ja arengukoostööle. härra De Hucht, palun asuge nüüd siis oma kohale ja proua Jolie saab esimesena sõna. suur tänu, president. daamid ja härrad